kes vahistati. meie oleme valmis äh, Araabia Ühendemiratidega koostööd tegema, et see küsimus äh, kiiresti lahendada. seitse resolutsiooni ettepanekut on laekunud, üksteist kolmkümmend täna hääletame, kuid nüüd räägime Malala Yousafzai juhtumist Pakistanis ja nüüd proua Gomes, palun poolteist minutit. Ah, rünnak Talibani poolt Malala Yousafzaile meenutas meile paljudele naiste ja tüdrukute tragilist saatust Pakistanis, mis on maailmas eh, kõige, kolmandal kohal kõige ohtlikum riik eh, naistele eh, islami diktatuuri tõttu ja selle äh, vägivalla juured on Talibanis ja see levib nii Afganistanis kui ka Pakistanis, kus naistele äh, ei ole õigust haridusele, äh, ka elule, neil puudub õigus põhiõigustele elust. Malala tragöödia levis lainena nii Pakistanis kui ka maailmas ja ähm, tõi kaasa suure solidaarsuse laine selle julge tüdruku vastu, kes julges tõsta oma häält ja nõuda oma õigusi ja seda me ei saa ignoreerida. me peame ütlema, piisab sellest ja nüüd on saabunud aeg nõuda Pakistani abivaevudelt äh, lahtilöömist sellistest ohtlikest suhetest ja Talibani kontrollist ja nad peavad rakendama meetmeid, et kaitsta oma rahvast sellise usulise vägivalla vastu, mis on eriti negatiivse mõjuga neidudele ja naistele. Euroopa Liit ei saa arendada suhteid ja koostöölepinguid selliste riikide valitsustega, kes ei tee mitte midagi eh, ja ei võta ette midagi, kui, kui tüdrukuid rünnatakse teel kooli, kui neid sunnitakse abiellu astuma kui neid ekspluateeritakse, kui toimuvad enesetapu terroristide rünnakud, siis neid toetavad Pakistani julgeolekujõud. meie peame toetama kodanikuühiskonda Euroopa Liidu poolt. tänan, härra Provera, üheks minutiks. tänan see on häbiväärne tegu. Talibani süüdistused neljateistaastase Malala vastu, kes soovis äh, saada õigust haridusele, äh, Pakistani lastele õigust haridusele. Nad kasutasid seda ettekäändena, et äh, tema pihta tulistada kuna ta ei olnud oma äh, pea korralikult kaitnud. see rünnak ei toimunud mitte poliitilistel ja usulistel kaalutlustel, vaid see oli katse äh, alla suruda, eirata põhiinimõigusi ja jätta naised ilma õigusest haridusele. kas äh, see on siis tsiviliseeritud elustandard, mida Taliban pakub islamiriikidele, kui trambitakse jalga talle kodanikuõiguses. loomulikult me mõistame hukka selle äh, brutaalse teo, kuid me soovime, et kogu islamimaailm tõstaks valjult häält ja mõistaks hukka need kuriteod. vaikimine tähendaks seda, et äh, äh, jagatakse äh, nendes äh, teo toimepanijate mõtteid. proua Andrikine, poolteist minutit. Malala Yusufzai juhtum, neljateistaastane tüdruk Pakistani orupiirkonnast, kes üheksandal oktoobril teel kooli äh, äh, sai pihta äh, kaela ja pähe ja rasked äh, haavad. Euroopa Parlament äh, toetab Malalat ja tema perekonda ja see on ka selgelt väljendatud meie resolutsioonil. Äh, Taliban on võtnud vastutuse selle rünnaku eest ja teinud ka avalduse, et nad üritavad veel kord tappa Malal äh, äh, äh, Jusasafi, kui ta paraneb nendest haavadest. naiste ja laiutade vastu endiselt äh, kasutatakse vägivalda, äh, nendega kaubeldakse, neid sunnitakse abielu ja äh, need vägivallateod jäävad karistamata Pakistanis. ja ma usun, et kui lapsed on saanud sõjaliste rünnakute objektiks ja sihtmärgiks ja kui riigijuhid seda tal-, sallivad, siis sellisel režiimil puudub tulevik. lapsed peavad käima koolis lapsi tuleb paremini harida, kui nende, kui nende vanemad, vane-, vennad ja äh, lähisugulased äh, jätavad nad ilma põhiõigusest haritule, siis me peame selle igati hukka mõistma. härra Tšerniki. härra president, lugupeetud daamid ja härrad, tegu ei ole mitte ainult ühe sündmusega, vaid ähm, paraku ei ole tegu erandiga, tegu, on tegu väga valusa juhtumiga, kuid paraku sellised juhtumid aina korduvad. ja mitte ainult selles ähm, riigis, vaid äh, terves selles piirkonnas. üks asi peab olema selge. me peame siin valjult välja ütlema selle, mida me tavaliselt ähm, ütlemata jätame suur osa sellest ühiskonnast äh, aktsepteerib Talibani ja Talibani tegevust ja see on tegelik draama. sellepärast, et see mõjutab ka selle riigi ja terve piirkonna tulevikku. ma sooviksin, et me oma liitlastele selgeks teeksime, mitte ainult Euroopast, vaid ka mujalt riikidest, et, et et need, kes Talibaniga koostööd teevad, siis kas on tõesti nende huvides? suur tänu ja nüüd äh, proua Lammert. Seen... täna president, me oleme näinud, ei ole sugu lihtne seista vastu sellistele jõududele nagu Taliban, kui sina, sa isiklikult, su perekond, sinu lähedased äh, äh, on ähvarduste all ja tegelikult ka tapetakse me avaldame tunnustust Malala julgusele ja ka paljude teiste inimeste julgust, nende tüdrukute ja poiste julgust, kes käivad koolis. Äh, ka siis, kui neid ähvardatakse. Äh, Pakistanis on see saavutanud väga laia kõlapilla, poliitilise ja ühiskondliku äh, kõlapinna ja me peaksime ka omalt poolt seda toetama. naiste valimisvõitlus Pakistanis on aidanud kaasa Pakistani seaduste muutmisele. Äh, nüüd on probleem nende seaduste jõustamisest, sest mõningate jaoks Talibanis ha haridus on oht äh, võimustruktuuridele me oleme olnud tunnistajaks tuhandetele rünnakutele äh, kooliõpilaste vastu ja koolide vastu selles Pakistani piirkonnas, seetõttu me teame, et valitsus peaks investeerima rohkem üldharidusse, avatud õppekavasse ja me peaksime oma poolt need igati toetama, et nad saaksid vastu seista repressiivsetele jõududele. suur tänu, härra Benjan. This uh,, this cross see äh, fraktsioonide ülene kirjaloomuline resolutsioon mõõdab hukka äh, Malala rünnaku Talibani äh, mässuliste vastu. Äh, ma kõigepealt tahaksin avaldada tunnustust äh, nendele meditsiinitöötajatele, kes äh, osutasid talle abi Pakistanis ja kuninganna Elizabethi haigla personalile Birminghamis, kus ta veel paar päeva tagasi oli. Malala julgus võidelda haridusõiguse eest puudutas maailma rahvaste südamekeeli, sest miljonid Pakistani lapsed ei käi koolis seda tõttu, et nad on sunnitud abielluma ja teiseks, et nad on sunnitud töötama, sest perekonnad ja vanemad kardavad neid kooli saata, eriti tüdrukuid. valits-, Pakistani valitsus peab kiirendama sammusid selleks, et tagada alusharidus kõikidele lastele ning et tegeleda äh, noorsoo radikaliseerumise küsimusega äh, äh, kehtestades kohustusliku õppekava ja äh, tugeva kontrollisüsteemi Pakistan on suveräänne riik, seega Euroopa Liit ei saa ette kirjutada, mida nad peavad tegema, kuid me saame toetama, toetada neid rasketel aegadel. kuidas mõelda, et on mõistlik tappa tüdruk, sellepärast et ta tahab minna kooli? Äh, see tegu on leidnud äh, laiapõhjalise ülde äh, hukkamõistu ja tundub, et ainult Taliban ei mõista seda härra Murphy üheks minutiks. tänan, president, lubage alustuseks avaldada sügavat austust Malala Yousafzaile selle julge teo eest, äh, võitluse eest, oma haridust, Talibani rünnak tema elu vastu näitab, millised on äh, Pakistani noorte naiste äh, väljavaated, see on kolmandal kohal kõige ohtlikum riik nendele äh, ja nende õigused on hävitatud parempoolsete islamirühmituste poolt, mille mõjuvõim kahjuks suureneb. ja tavalised tööinimesed ja eriti naised äh, on need, kes kannatavad äh, selle Pakistani ühiskonna desintegratsiooni äh, katastroofilise tagajärgede läbi, sest arenguid Pakistanis ei saa lahus hoida pak-, Afganistani arengutest, kahjuks need terroristlikud jõud äh, ja USA juhitatud jõududes Pakistanis, põhjaga Pakistanis, mille läbi oli kolm tuhat inimest surma saanud. viimati läbi viidud äh, äh, ülevaade näitas, et, et väga palju äh, mässulisi on ta-, tapetud, kuid võrreldes tsiviilisikute kaotustega see on väga madal. USA on oma poole värvanud ka kohalikke elanikke ja see sõda Pakistanis tuleb lõpetada. suur tänu ja nüüd äh, fraktsioonide nimel kahjuks sinine kaart tõsteti. härra Tänakile on näidatud sinist kaarti, palun. härra Murphy, kas te võiksite mulle selgitada lahkelt, mida USA invasioon Afganistani, mis oli vastusammuks New Yorgis toimunud rünnakutele, mille läbi sun-, suri kolm tuhat inimest, on kuidagi seotud noore tütarlapse mõrvaga, kes võitles oma haridusõiguse. kuidas see seostub omavahel, on absoluutne rumalus neid kahte asja omavahel ühendada, selgitage seda meie koja liikmetele. härra Murphy seda on lihtne selgitada, tänan teid selle küsimuse, lubage veel kord tsiteerida USA äh, õiguskooli arvete, tõendid näitavad, on suurendanud äh, mitteriigisealiste jõudude seast äh, võitlejate tarbimist Äh, äh, värvates ka ähm, parempoolsetest äärmuslastest äh, sõjaväelasi ja see on ka põhjuseks, miks toimuvad rünnakud koolide vastu ka nende Talibani jõudude poolt, kes üritasid Malalat tappa. see on tegelikkus. kas te saate kaitsta seda, et Afganistani jätkuv okupatsioon on kuidagi seotud üheteistkümnenda septembri rünnakuga New Yorgi vastu, sest on olnud selge, et seos on väga väike äh, ja et see oli eelkavandatud plaani järgi läbi viidud. tänan ja nüüd fraktsioonide nimel proua Korhola. härra, härra president. ma äh, jälgisin Äh, väga tähelepanelikult ähm, Malala Yusuf sai tööd ja aastal kaks tuhat kümme ta käis ka juba siin ja ta teadis juba tollal, et islami äärmuslased kavatsevad tema mõrva, kuid töö oli tema jaoks äh, tähtsam. kuid seekord Malala juhtumi puhul me ka näeme, kui äh, kaugele ulatub solidaarsus nii Pakistanis kui ka äh, igal pool mujal, nii et see vägivald äh, tema vastu suundus tegelikult äh, tema ähm, tapjate vastu. Ähm, Malala alustas juba ähm, noores eas äh, blogi kirjutamist sellest, kuidas ta koole, oma kooliõpikuid peitis, kuidas Taliban kiusas ja kiusab tütarlapsi, kes kooli soovivad käia ja siin on tegu eh, Talibani poolse eh, hirmutamispoliitikaga, Pakistan on saanud uue kangelase ja selge on eh, see, et me vajame meetmeid. Malala on öelnud, et kui maailm ei saa õpikuid, siis nad võtavad kätte relvad. suur tänu ja nüüd sotsialistide demokraatide puhul nimel proua Keringer. suur tänu, härra president üheksandal oktoobril rünnati neljateistaastast tütarlast, ta sai haavata, sai peahaava ja õlahaava. tema ähm, astus välja kooliharjutuse äh, saamise eest ja Taliban äh, ähvardas, et nad äh, kavatsevad tapata, tappa kõik, kes islami seaduste vastu astuvad. Malalas sai kangelane võitluses sellise režiimi vastu viimasel ajal on ähm, sada kuuskümmend kaks rünnakut aset leidnud äh, koolide vastu. Pakistani valitsus on ka vastu võtnud äh, seadused selleks, et kaitsta koole, kuid enne, kuid enne, kui need seadused äh, tõesti ka rakenduvad, läheb veel aastaid. me peaksime Pakistani toetama ja julgustama rahvusvahelistest eeskirjadest ja normidest kinni pidama, inimõigustest kinni pidama ja kodanikel, kõigitel kodanikel peavad olema samasugused õigused. suur tänu, proua Keringeri ja nüüd Roheliste nimel üheks minutiks proua Kill-Nielsen, palun. Si on ne donne pas des stylos à cette jeune génération, les terroristes leur donneront des armes. Malala äh, sõnad, äh, mida ta avaldas, äh, olles neljateistaastaselt aru saanud sellest, et haridus on ka tüdrukutele vajalik see olukord äh, praegu Pakistanis äh, on täiesti vastuvõetamatu, see milli-, mitmekordne vägivald, mille ohvriks äh, nad on. kui me tahame oma sekkumist Pakistani asjadesse sekkuda, siis kindlasti peaks see toimuma just naiste ja tüdrukute õiguste nimel. seda Äh, sõnumid edastasid ka Afgaani parlamendi saadikud. Äh, viimastel aastakümnetel on tegelikult äh, pöördutud tagasi Talibanide põhimõtete juurde Euroopa Liit peab kindlasti äh, ka rahaliselt toetama kohalikke ühendusi, naisteühendusi, kes äh, koole püüavad avatuna hoida. suur tänu ja nüüd härra Nicholson ECR-i nimel, palun. suur tänu, äh, president, ma sooviksin kõigepealt alustada selleks, et sooviksin Malalale kiiret paranemist soovida, see Malala, see tütarlaps on tõesti olnud julguse näiteks ja arvestades sellega, et ta on ainult neljateistaastane, haridus Pakistanis on oluline küsimus meile kõigile. me, nii nagu miljonid tüdrukud terves maailmas, nii ka Malalal on võetud ära võimalus äh, kooliharidusele. juurdepääs kooliharidusele on, peab olema äh, ülimaks eesmärgiks ja, ja tuleb ja aina rohkem ilmneb, et paljudes riikides on see probleemiks ja eelkõige just tütar, tütarlastele. milleeniumi ähm, äh, eesmärkides äh, me peame ka, äh, me ei tohi silmi sulgeda ka selliste probleemide eest, millega on silmitsi Malala. me peame tegema kõik selleni, et kooliheritus tagada kõikidele lastele, vastasel korral ähm, saavad olema selle kohutavad tagajärjed ja ja äh, Pakistani ma julgustaksin Pakistani äh, edasi töötama selle nimel, et tagada juurdepääs kooliharidusele kõigile lastele, eelkõige naistele ja ma sooviksin ka julgustada meie institutsioone kõik selleks tegema. suur tänu ja nüüd härra Pelder. suur tänu, härra president. nii nagu kolleeg Nikolson, nii ka mina sooviksin äh, soovitama Laalale kiiret paranemist ja me loodame, et ta oma rasketest äh, vigastustest kiiresti äh, paraneb, tegu oli täiesti kohutava juhtumiga. ja see mõjub tõesti masendavalt, kui me mõtleme sealsele haridussüsteemile, sellepärast et äh, vaesus sunnib vanemaid lapsi saatma madrasakoolidesse, sest need, seal taga, antakse taga, tasuta haridus, kuid tegu on ka äh, islami ähm, äh, koolidega tihtipeale seal ässitatakse lapsi ähm, vaenule ja ja me teame ka, et Pakistani haridussüsteem on puudulikult rahastatud ning pealegi Malala äh, tuleb ka sellest piirkonnast, kus ainult üks kolmest tütarlast, lapsest käib koolis. Pakistani ametivõimud peavad ometigi midagi ette võtma ja kiiresti ette võtma ja ma arvan, et äh, ka Brüssel peab selles suunas Islamabadis äh, tegutsema hakkama. suur tänu ja nüüd äh, proua Essaia, palun. suur tänu, härra president. Talibani mõrvakatse Malala Yousafzai vastu ähm, väärib hukkamõistu ja me peame äh, avaldama imetlust äh, selle noore tütarlapse julguse üle. me teame, kui kohutavad on tütarlaste ja naiste äh, olukord Pakistanis, me peame tegema kõik selleks, et tütarlaste olukord paraneks. siin võideldakse õiguse eest haridusele ähm, hariduse tähtsus on äh, arenguriikides äärmiselt oluline lastele ainult. ainult kaksteist protsenti äh, Pakistani äh, lastest oskab kirjutada ja lugeda. Pakistan vajab, et kõikidel põlvkondadel oleks, põlvkonna esindajatel oleks ähm, kirjaharidus ja seetõttu nad peaksid tegema kõik selleks, et ähm, parandada haridust suur tänu, proua Gretu ja suur tänu, mina äh, nõustun nendega, kes mõistsid hukka äh, rünnaku neljateistaastase tütarlapse vastu, kes võitles äh, tütarlaste ja naiste olukorra parandamise eest ja koolihariduse eest kõigile. kahjuks see tõendab, et et et kasutatakse kõiki vahendeid selleks, et äh, rakendada Talibani äärmuslikke vaateid. kuid sellegipoolest sellel tütarlapsel oli julgust avaldada äh, tõde äh, oma blogis ja me teame, et Taliban on suunanud arvukalt rünnakuid koolide vastu, eriti just tütarlaste koolide vastu me peame ka Pakistani valitsust üles kutsuma diskrimineerimist lõpetama ja tagama kooliharidus tütarlastele ja ka poistele ja Euroopa Liidul on siin kohustus äh, rohkem panustada Talibani vastasesse võitlusesse, eriti mis puudutab Talibani ähvardusi. suur tänu ja nüüd vaba mikrofoni voor ja proua Makovai kõigepealt. Thank you. tänan meie Euroopa Liiduna äh, omame kohustust kaitsta kõikide kodanike põhiõigusi ja mainimõttega on selge, et me peame seda tegema kõikides kahekümne seitsmes liikmesriikides ja andma endast parima, et kaitsta ka neid kodanikke, kes elavad mitte Euroopa Liidu liikmes. meie ülesanne on nõuda nende põhiõiguste kaitsmist ka Pakistani naiste ja laste pool. Malala Yousafzai, neljateistkümneaastane tüdruk, keda rünnati seetõttu, et ta kutsus üles äh, naiste harid-, naistele haridust andma, on üks viimastest äh, Pakistani naiste vastu suunatud vägivalla ohvritest. Pakistan on teinud jõupingutusi, et piirata vägivalda, on vastu võtnud seadusi ja võtnud vastu ka seadused naistevastase diskrimineerimise takistamiseks. me peame andma eh, eh, märku Pakistanile, et sellest ei puudu. et eh, soolise ebavõrdsuse indeks näitab, et Pakistan on kolmandal kohal kõige ohtlikuma riikide seas naiste jaoks Euroopa Liit äh, on andnud abi, äh, kaubandusabi, arenguabi ja peab muutma selle tinglikuks äh, sõltuvaks Pakistani suutlikkusest kaitsta oma kodanikke. Pakistan peab tagama korraliku hariduse ja turvalisuse ka oma naistele, tänan. suur tänu, proua Makaev țară sau religie dreptul la educație tänan, olenemata riigist või äh, haridusest äh, tuleb lastele tagada äh, kooliharidus. naiste diskrimineerimist, soopõhist diskrimineerimist tuleb alati hukka mõista äh,. Talibani äh, tegevus õõnestab selle riigi siselist äh, julgeoleku ja seab ohtu selle tuleviku. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal hävitati kakssada viiskümmend kooli ja seitsesada viiskümmend kooli sai kahjustusi see on äärmiselt murettekitav äh, tendents ja me kutsume üles Pakistani ametivõimusid äh, tugevdama koolide kaitset. ma tunnen eriti muret Äh, noorte naiste vastu suunatud rännakute pärast, kes soovivad minna kooli. Äh, need on küll usulise kaalutlusega äh, rünnakud, kuid ma ei usu, et ükski usk ei takista naistel haridust saada. Pakistani ametkonnavõimud peavad rakendama kõiki meetmeid, et ära hoida tulevikus sellised rünnakud ja et tagada võrdne juurdepääs haridusele meestele ja naistele. tänan, proua Basesko. proua Kadenbach, palun proua Kadenbach, teil on üks minut ja ma vabandan, ma ei saanud teist äh, õigesti aru lugupeetud president, viimase paari aasta jooksul oleme me näinud äh, seda, kuidas väga palju raamatuid on kirjutatud teemal tüdrukute olukord Pakistanis. ja seda eriti just maapiirkondades seda olukorda on seal siis kirjeldatud ära, seal on kirjeldatud seda, kuidas tüdrukuid hoitakse koolidest eemal, haridusest eemal ning kuidas abielus naisi hoitakse ka tööturult eemal. loomulikult äh, õiguslik olukord on erinev ning äh, naised äh, ja tüdrukud sõltuvad oma vanematest meessoost sugulastest me näeme, et need seadused, mis on vastu võetud, eksisteerivad, aga need tuleb ka ellu rakendada praktikas. ma usun, et me peame tõusma oma ülesannete kõrgusele, meie kohus on aidata inimõigusi edendada Pakistanis on võimalik astuda samme selleks, et äh, tegutseda parlamentaarsel tasandil, aga tuleb tegutseda mitte ainult sõnadega piirduda. Äh, proua Ojuland, palun. Äh, suur aitäh, sel kevadel olin mina üks algatajast kirjaliku deklaratsiooni osas Pakistani küsimuses Ehm, Malalai Yousafzai eh, suhtes eh, toime pandud külmavereline rünnak näitab, et eh, sallimatus ja diskrimineerimine, millele me viitasime, on endiselt veel Pakistanis olemas ning et Taliban ja Al-Qaeda terroriseerivad ühiskonda selleks, et hoida ära mis tahes demokraatlikke reforme. ma tahaksin väljendada oma sügavat kaastunnet Malalai Yousafzai perekonnale ning kiita Pakistani ühiskonda, islamistlike õpetajaid ja teisi, kes need äh, rünnakud hukka mõistnud ja mina äh, kutsun Pakistani ametivõime üles tegutsema Äh, soolise võrdõiguslikkuse vastaste äh, suhtes ja terroristide suhtes tuleb samamoodi midagi ette võtta, aitäh! suur aitäh ja nüüd härra Tšannak, üks minut, suur aitäh! Äh, praegune rünnak Malala Yousafzai vastu on olnud kohutav kuritegu. tegemist on olnud barbaarse vägivallaga, mis on pandud toime neljateist aasta tüdruku suhtes, kes rääkis seda, et tüdrukutel peab olema õigus haridusele. valitsus peab suutma kaitsta oma kodanis, kodanikke sellise vägivalla eest, aga kahjuks on ka minevikus olnud äh, selliseid kohutavaid juhtumeid ja praegusel hetkel ähvardatakse äh, mm, tappa meedikuid, kes on teatud inimesi ravinud Äh, äh, selle rünnaku hukkamõistu on kogunud üle kogu maailma ja Pakistani paljud hääled on ka äh, seda korranud ja paljud opositsioonijuhid on ka avaldanud nördimust selle rünnaku suhtes ja mul on väga hea meel, et nüüd on seal riigis hakanud olukord paranema ja, ja neid on aidanud ka näiteks Birminghami briti arstid, aitäh! suur aitäh ja härra Kukan, teil on üks minut. suur tänu, austatud kolleegid. ma tahaksin siinkohal toetada seda tüdrukut, teismelist, kellest on saanud äh, moslemi naiste võitluse sümbol Malala Yousafzai on ainult äh, neljateistaastane, aga ta on väga julge. naiste õigused ja naiste õigused haridusele on äh, loomulikult äh, midagi hirmutavat osadele islamistidele, selles ei ole midagi üllatavat. aga üllatav on see, et need mõned ühiskonnaliikmed lähevad tõesti nii kaugele, et äh, nad võitlevad neljateistaastaste laste vastu relvadega ja need lapsed ei soovi mitte midagi muud kui õigust haridusele ja õigust koolis käia aga see näitab ka, et Taliban muutub järjest äh, nõrgemaks, kui ta juba selliste õiguste vastu võitleb. härra Lambsdorff, palun. härra Randstorff, palun. suur tänu. antud juhtumiga sarnased juhtumid peaksid äh, meid panema järele mõtlema selle üle, kas äh, multikultuursus on õige tee, minu arvates see on läbi kukkunud ja kui varem äh, öeldi, et kõik arutelud on võrdsed, siis see nii ei ole. kui rünnatakse inimväärikust nii brutaalselt nagu antud juhul, siis äh, lõpeb igasugune võrdsus ja selliste nähtuste vastu tuleb võidelda proua volinik, palun. president Ashton strongly condemned the shooting of fourteen year old mõistan hukka neljateistkümne aastase tüdruku rünnaku kaheksandal oktoobril, keda rünnat, rünnasid äärmuslased. tegemist on rünnakuga põhiväärtuste ja inimõiguste vastu Pakistanis. on väga hea, et Malala allub hästi ravile Birminghami haiglas ja kõik need, kes täna siin sõna võtsid ja nii nagu ka mina komisjoni nimel soovime talle head paranemist. Talven, kes vastutab äh, rünnaku eest, on öelnud, et ta kavatseb uuesti rünnata tüdrukut, kui tüdruk peaks terveks saama. me peame tegema kõik selleks, et tagada äh, Malala ohutus ja julgeolek ning ka kõikide teiste julgeolek, keda ähvardab oht. Malala võitles tüdrukute õiguse eest haridusele Pakistanis, ta astus vastu Talibanile Swati orus kahe tuhande üheksandal aastal oma kodukohas, me võime vaid imetleda teda, tema julguse eest. haridus on Euroopa Liidus üks prioriteetne valdkond koostöö tegemisel Pakistaniga, rõhume just põhiharidusele, kutseharidusele ning kutsume üles võimaldama haridust tüdrukutele kutsume üles Pakistani, ehitame üles selline haridussüsteem, kus edendatakse ehm, sallivust. inimõiguste alane dialoog Pakistani ja Euroopa Liidu vahel sai alguse hiljuti kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Euroopa Liidu Pakistani ühiskomisjoni raames ning kõrge esindaja külastas viiendal, kuuendal juunil ka Islamabadi. Euroopa Liit on kutsunud üles Pakistani valitsust astuma otsustavaid samme selleks, et kaitsta naiste õigusi. anname ka rahalist abi inimõiguste projektidele Pakistanis, võitlemaks inimkaubanduse vastu, diskrimineerimise vastu, naiste ja lastevastase vägivalla vastu, õiguskaitse tagamise eest olulised õigusaktid on ellu rakendatud eh, ning meil on kavas eh, teha koostööd kohalike piirkondades, kes vastutavad vastu võetud õigusaktide ellurakendamise eest. meile teeb muret eh, see vägivalla ja hirmutamise taktika, mida kasutatakse tak-, Pakistanis. eesmärgiks on tõhustada meiepoolset dialoogi, saavutamaks julgeolek, õigusriigi põhimõtetest kinnipidamine, juurdepääs ähm, õiguskaitsele ning inimõiguste kaitse. me soovime koostööd suurendada Pakistaniga tulevastel aastatel, toetamaks Pakistani demokraatlikke institutsioone ning kodanikuühiskonda. samas kodanikuühiskond peab kõige selle keskmes olema. detsembrikuised rünnakud äh, on leidnud sügavat hukkamõistu Pakistanis, äh, Pakistani peaminister on öelnud, et ei tohi lubada ohustada meie lapsi ja tuleb võidelda äärmusluse vastu, ka meie peame tegema kõik selleks, et toetada neid, kes Pakistanis on valmis astuma terrorismi vastu. aitäh! palju tänu, proua volinik! meil on seitse resolutsiooni eelnõud, mida me hääletame kell üksteist kolmkümmend, aga nüüd liigume edasi, olukord Kambodžas ning üheks minutiks saab sõna proua Gomes.